ja just nimelt äh, eesistuja, tänu eesistujana oleme jõudnud selle suurepärase kompromissini, mis äh, on nüüd kinnitust leidnud, aitäh! Uh, suur tänu, hääletamine toimub täna kell kaksteist. Uh, järgmine päevakorrapunkt on suurune küsimus komisjonile, mis käsitleb kriisi Euroopa Liidu loomakasvatussektoris. ja kõigepealt pöörduksin küsimuse esitajate poole. kuid oleks väga tore, kui komisjon oleks juba valmis ka kuulama seda, mida need küsis-, küsimuse esitajad neile ütlevad. nii et kõigepealt siis palun proua Herandes Garcia kaks minutit suur tänu, proua president! suur tänu ka volinikule, et ta on täna siia tulnud, aga ka selle eest, et ta on suhtunud väga tähelepanelikult sellesse parlamendi algatusse, see on väga oluline loomakasvatussektori jaoks Euroopas. loomakasvatussektor on kriisiolukorras väga haavatav ja sellepärast, et tasakaalu, tasakaalutus toidu ahelas, äh, teraviljaturu hinnakõikumised, kõik on mõjutanud äh, loomakasvatussektorit äh, ja ka loomakasvatussektor on kannatanud nagu teised sektorid, kuid loomakasvatussektori puhul on üks raskendav aja, asjaolu, suur investeerimisvajadus. me räägime siin ühise põllumajanduspoliitika reformist ja sellega seoses ma arvan, et oleks äärmiselt ajakohane näidata üles solidaarsust loomakasvatussektori omanikega ja põllumeestega, loomakasvatajatega Hispaanias ja mu-, mujal Euroopa Liidus, tegemist on struktuurilise kriisiga ja teraviljaturu hinnatõus on olukorda veelgi hullemaks muutunud, hoolimata sellest, et see, ja see on muutnud olukorra, mis on mitmeid aastaid juba kohutav olnud, veel hullemaks. sellised arengud ei ei peaksid, ei, ei pea, ei ole aga ettenähtavad, sellepärast et samas nõudlus liha järele on kasvanud, kuid ma sooviksin teada, milliseid meetmeid kavatseb komisjon rakendada selleks, et aidata loomakasvatussektorit, loomakasvatussektor on väga eriline sektor, kas kavatsete rakendada turukorraldusmeetmeid või mõningaid muid meetmeid, intensiivne põllumajandus, mis peab vastama uutele keskkonnastandardile, ei tohiks jääda siin ohv-, ohvriks, me peame mõtlema ka varustatusele, meie varude, varudega tagamisele ja, ja nii edasi ja nii edasi. võib-olla peaksime me mõtlema siin meie olemasolevate varude rakendamisele ja liberaliseerimisele. selline kriis mõjutab iseäranis sealiha ja linnuliha sektorit ja minutes. Uh, uh, suur tänu, härra Nicholson, suur tänu, proua president, ma tervitan asjaolu, et uh, seda küsimust täna siin käsitletakse. tegemist on väga ajakohase arutelude, aruteluga. loomakasvatussektor kannatab raskuste all, mille on tekitanud erinevad tegurid, tootmiskulude kasvamine, kolmandate riikide pakkumine ja loomulikult söödahinna kasvu. hoolimata sellest me ei saa mõjutada äh, ilmaolusid Austraalias ja nii edasi ja samuti ka Venemaa teraviljalõikuse tootlikkust, aga ma arvan, et me peaksime siiski pöörama tähelepanu äh, proteiini saakidele, mille puhul me sõltume praegusel hetkel kolmandatest riikidest, me peaksime no, selle asemel rohkem ise kultiveerima sööta. me oleme sunnitud importima väga palju oma söödast ja ma olen korduvalt juba ka varem öelnud, et ma usun, et uute geneetiliselt muundatud äh, viljade äh, sertifitseerimine võtab liiga kaua aega ja see mõjutab meie sektorit. kui me seda ei tee kiiresti, siis äh, kui me ei tegutse kiiresti, siis loomakasvatajad peavad toime tulema hinnatõusudega, ebakindlusega ja seda veel pikka aega järjest. ma tahaksin mainida ka seda, kuidas mõjutab selline olukord sealiha ja linnuliha sektorit. põllumehed tunnevad kriisi oma nahal väga karmilt, söödahind tõuseb, loomaliha hind langeb samal ajal ja ma paluksin komisjonile olukorda väga tähelepanelikult jälgida ja rakendada kõiki võimalikke vahendeid ja tööriistu selleks, et olukorda kontrolli alla saada sealihatootjad, lambalihatootjad, linnulihatootjad, kõik kannatavad kahjumit ja lõppkokkuvõttes tuleb öelda, et maksjaks on siiski tarbija, kui põllumehed lõpetavad tootmise, siis peame me hakkama toitu importima, sellega kaasneb mitmeid probleeme. meil on vaja omaenda toidu äh, ka varustatuse kindlustatust, kui me seda ei taga, siis äh, tuleb äh, meil teha seda kolmandate riikide abil. ja proua Garcia Perez. suur tänu, proua president, lugupeetud valinik loomakasvatussektori kasumlikkus on seotud äh, loomasööda hinnaga ja pidades silmas, et tooraine on äh, selles sektoris äärmiselt kõikuva hinnaga, mõjutab see ka loomakasvatussektorit ja loomakasvatussektoris on äh, sööda hankimine üha keerulisem. tegemist on sektoriga, kõige, kõige rohkem mõjutatud sektor on sealihasektor, sellele ma keskenduksingi ja võib öelda, et äh, söödakulud moodustavad seal kuni kuuskümmend protsenti kõigist tootmiskuludest, see on vägagi märkimisväärne protsentarv ja samas äh, võib öelda, et äh, sööda hind on viiekümne protsendi võrra tõusnud, seda peamiselt tänu spekuleerimisele teravilja hindade sektoris. spekuleerimisega tuleb tegeleda, spekuleerimist vastu tuleb võidelda vastavate poliitikatega sellepärast et vastasel korral satuvad ohtu meie strateegilise tähtsusega äh, kariloomad. ja me peame mõtlema, milliseid võimalusi me saame rakendada, sekkumisvarusid, äh, turukorraldusmeetmeid ja me peame julgustama tootjaid, kes äh, tootjad pöörama tähelepanu nõudlusele, komisjon teab, milles probleem seisneb, aga samme ei ole võetud, me tahaksime ühi-, uues ühises põllumajanduspoliitikas näha meetmeid selle olukorra leevendamiseks ja me peame spekuleerimise vastu samuti võitlema, me peame konkurentsivõimet tugevdama ja konkurentsi soodustama ja tahaksin siin öelda, et me peaksime rakendama turukorraldusmeetmeid, eksporditoetuste vahend-, toetuseid. komisjon ei ole pidanud seda asjakohaseks, kuid viimastel, viimasel ajal on tegelikult liha hind langenud ja ma arvan, et see oleks piisavaks argumendiks täiustatud turukorraldusmeetmete rakendamise puhul ja nüüd annan sõna volinik Tšoolusele vastuseks, palun. suur tänu. ma olen üles ehitanud oma vastuse kahes osas, sest tõesti loomakasvatussektori probleemid on seotud eelkõige äh, loomasöödaga, viljakasvatusega ja samuti räägin nendest mehhanismidest, mis on välja mõeldud siis sektori toetuseks. rääkides äh, viljatootmisest, peab ütlema, et teravilja, äh, teravilja hinnad on tohutult tõusnud äh, eelkõige Musta mere ümber asuvates riikides, sest lihtsalt äh, viljasaak on olnud väiksem, see on palju kakssada eurot tonnilt ning äh, samas mõõdutab äh, turuolukorda ka hindade kõikumine, hinnad on palju kõrgemad kui kahe, kahe tuhande kaheksandal aastal ning samuti võrreld-, euro ja dollari kursi tõttu on, äh, on import või, või meie eksport vähem konkurentsivõimeline Ukraina saagid on olnud äh, tavapärased ning äh, äh, Euroopa Liidus on teraviljatoodang jäänud umbes kahesaja seitsmekümne viie miljoni tonni tasemele ja kui me nüüd lisame need meie meetmete lisad, siis meil on piisavalt umbes kuuskümmend miljonit tonni veel lisada meil on äh, Otravel äh, kaheksa miljonit tonni on lisatud või on reserveeritud kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks äh, ning me kavatseme täiendavad varud lasta turule ja, ja müüki panna. tahaksime öelda, et juba selle kuu lõpus kavatseme neid meetmeid rakendada. samuti samuti pärast seda, kui komisjon oma meetmed vastu võttis, tegi ka nõukogu teatavaks vastavad meetmed, teraviljasektori või teraviljaturu erakorraline olukord siiski ei õigusta hinnatõusu, sellepärast et tegelikult varustusega probleeme teraviljade puhul Euroopa turul ei, ei, ei ole, tavaliselt eeldatakse hinnatõusu siis, kui, kui äh, mingist tootest on puudus turul. nüüd äh, see on äh, mõjutanud ka loomakasvatussektorit iseäranis, liinukasvatust, äh, sealiha tootmist, äh, hinnad linnukasvatuses on praegu alla langenud ning ilmselt vastavad ka proportsionaalselt äh, söödahinnale. nüüd vastavalt hooajale on ka tabakilohind sealiha puhul alla läinud ning ähm, meil piisab praegu varudest nii eh, oma turu kui ekspordi jaoks. meie ekspordid eh, sealiha puhul on kümme protsenti tõusnud, eh, võrreldes eelmise aastaga on linnuliha eksport kakskümmend üks protsenti tõusnud, seega vaatamata rasketele aegadele on siiski linnuliha tootjad ja seakasvatajad suutnud oma toodangut eksportida. et kui on vaja, kavatseme me ka öö, oma kasutuses olevaid turukorraldusmeetmeid rakendada, loomakasvatuses on olemas meetmeid, mida võib rakendada kas siis eksporditoetustena või siis muude toetustena, aga eksporditoetust praegusel hetkel ei ole öö, õigustatud, arvestades seda, et maailmaturu hinnad on väga kõrged Äh, ekspordi puhul ei ole toetust vaja. aga kindlasti konkurentsi puudumine on, on seotud dollari ja, ja euro kursiga, aga see ei puuduta mitte ainult põllumajandussektorit, me jälgime kursi muutusi ning äh, kui tekib ühenduse turul ülejääk, siis äh, võime me kokkuostumeetmeid rakendada. aga praegusel hetkel peab ütlema, et eh, kokkuostumeetmed ei ole õigustatud, eh, aga muidugi me analüüsime võimalust eh, täiendavate meetmete kasutamiseks, kui vaja. hinnakõikumine on seotud ka põllumajanduspoliitika reformiga kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks on juba tehtud ettepanekud uute mehhanismide rakendamiseks, et tulude kõikumist tasakaalustada, kogu läbi, kogu toiduahela ulatuses on eelkõige vaja tagada läbipaistvus, me oleme volinik Dajaniga seda ka arutanud, kuidas oma meetmetega tagada lisaväärtus ja vähendada kõikumisi turgudel, tänan suur tänu ja läheme nüüd edasi oma debatiga. tahaksin teile meenutada, et te peate kinni pidama oma kõneajast, vastasel korral me ei jõua hääletustega lõpule. kõigepealt fraktsioonide nimel saab sõna härra Tais pooleteist minut, poolteist minutiks Rahvapartei nimel. suur tänu, proua president, volinik, kolleegid tänane resolutsioon aitab kaasa loomakasvatuse suunade täpsustamisele, me peame mõtlema, kas me tahame protektsionismi rohkem või, või äh, tagada lihtsalt paremad turutingimused loomakasvatusele kõige tähtsam on ikkagi, et ka tulevikus pool miljardit elanikku oleks toiduainetega varustatud. järjest rohkem töötatakse välja igasuguseid õigusakte põllumajandustootjatele, küll on siin keskkonnanõudmisi, hügieeni ja loomaheaolu nõudmisi ja nii edasi seega süsteem läheb tasakaalust välja eh, ja seetõttu tahaksin tänada kõiki kolleege, kes eh, tänast resolutsiooni toetasid. kui tulevikus on vaja arutada Euroopa loomakasutustoodete imp-, või on vaja loomakasutustoodete impordi arutada, siis me peame tagama selle, et importtoodang vastaks Euroopa standardi, standarditele suur tänu ja nüüd härra De Castro, sotsiaaldemokraadid, palun. suur tänu, president, volinik, kolleegid. me oleme siin selleks, et nõuda komisjonilt, et ta võtaks tõhusaid turukorraldusmeetmeid, mis on piisavalt paindlikud selleks, et loomakasvatusprobleemidega toime tulla Euroopas me räägime siin äh, piimatootmissektorist, aga tegelikult äh, meie nõudmised puudutavad kõiki põllumajandussektoreid. me tahaksime ka õige, äh, õige signaali saata loomakasvatajatele, tõuaretajatele pärast hullulehmatõve puhangut muudeti ähm, toetuste jagamist loomadele, põllumajandusloomadele, nüüd äh, võib analüüsi põhjal öelda, et ähm, et looma, tõuaretajatele võib palju aktiivsemat toetust anda. härra Ilvet loomakasvatuses töötab tuhandeid inimesi üle kogu Euroopa Liidu ning äh, põllumajandussektoril on ka oluline sotsiaalmajanduslik roll maapiirkondades. Äh, põllumajandusel on veelgi olulisem täht-, tähtsus Iirimaal. rääkides äh, kõrgetest teraviljahindadest, peab ütlema, et me tõ-, sõltume väga impordist ja äh, ma tahaksin välja tuua selle, et komisjon peaks välja töötama tõhusad turukorraldusmeetmed, et tasakaalustada teravilja hinna kõikumisi, samuti tuleb reguleerida neid hindu, mis makstakse tootjale ja need, mida peab tarbija maksma. kolmandaks tuleb toetada tootmist vähem arenenud piirkondades ning tuleb arvestada ka teatud loomakasvatussektori eriti äh, era-, erilist haavatust. kindlasti on oluline bürokraatia vähendamine loomakasvatuses ja lõpuks Euroopa Liidu tootjad peavad järjest rangematele nõudmistele vastama seoses hügieeni, looma heaoluga, need kõrged standardid aga ei tohi ohustada nende olukorda võrreldes kolmandate riikide tootjatega. komisjon peaks tagama, et põllumajandustoodetega kaubanduses ei ohustataks Euroopa tootjaid ja et tagataks põllumajandustootmise jätkusuutlikkus ka tulevikus. tänan. ma tänan. Jose Bove, palun. president, volinik, kaks tuhat seitse on teravilja hinnad taevasse roninud ning ja kuuskümmend kaks protsenti kulutustest tootmises on tegelikult söödakulutused ning see on kriis, mis hävitab loomakasvatuse. seitseteist eurot makstakse kilogrammi liha eest turul, aga ainult kolm eurot kilo eest saavad tootjad, see on vastuvõetamatu. septembrikuus me võtsime vastu aruande mis käsitles eh, talunike sissetulekuid eh, ning saadikud ütlesid selgelt, et on vaja tugevdada tootjaorganisatsioone ning lõpetada spekuleerimine eh, teraviljaturgudel ning kindlasti on vaja tugevdada teraviljaturgu, sest ainult nii on võimalik sektor nähtavamaks muuta ning võtta kontrolli alla kulutused. ühise põllumajanduspoliitika reformimise käigus on vaja vastata talumeeste nõudmisele. ECR, härra Wojciechowski, üks minut. ma tänan, proua president, meil on suur heameel selle üle, et me tegeleme praegu loomanduskasvatussektoris äh, esineva olukorraga, sest olukord on üsna halb. ma tahan juhtida tähelepanu resolutsiooni punktile viisteist, kus räägitakse loomade heaolust ja sellekohastest standarditest ja normidest. jah, nad peavad olema asjakohased ja jälgitavad ja isegi rangemad ning mina olen selle poolt, et loomade heaolu äh, vajab jälgimist, järgimist loomakasvatuses, aga samas me peame mõtlema ka kulude peale, mida peavad kandma põllumehed ning probleemiks on siin see, et konkurents ei toimu õiglaselt. me impordime tooteid kolmandatest riikidest Euroopasse ning nendes riikides ei peeta kinni loomade heaolu normidest. jah, meil on vaja nõuda, et samad standardid kehtiksid ka importlihale eh, nendest kolmandatest riikidest, kes tahavad eksportida meie turgudele nüüd härra Lerak. president, volinik, me peame praeguse poliitika rakendamisest ka õppetunde võtma. me ei saa korraldada loomakasvatusturgu nii, et loomakasvatajad teenivad seitsesada, kaheksasada eurot kuus, samas kui tarbijahind on nelikümmend protsenti tõusnud me peame e, lõpetama odava impordi e, toetamise, sest e, nelisada tuhat tonni loomaliha on imporditud hiljuti Mercosuri riikidest. nüüd me peame otsustavalt käituma ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni läbirääkimistel, võtma kasutusele uued eh, turukorraldusmeetmed, et eh, kehtestada eh, baashinnad, et väärtustada ka loomakasvatust, praegu peame hukka mõistma eelkõige spekuleerimise teraviljaturul, meid saadavad tõesti traagilised sündmused, ärgem ohustagem Euroopa projekti. nüüd EFT fraktsiooni nimel härra Skotta, palun. ma tänan, proua president, kallid kolleegid. teravilja sektoris toimub, on väga kahjulik loomakasvatajatele, aga samas ka tarbijatele. me teame, millised suured üleujutused ja tulekahjud on olnud Itaalias, me teame, et on blokeeritud eksportimist mõnedes riikides ning mitte ainult kliimatingimused ei mõjuta olukorda, vaid ka ekspordimeetmed mõjutavad olukorda teraviljasektoris ning teraviljatootjad tahavad saada äh, pigem kõrgemat hinda, kui müüvad oma varusid sekkumisvarudesse ja sellepärast on loomasööda teravilja hind tohutult tõusnud ning see mõjutab kõik ka loomaliha hinda. me tahame, et komisjon nüüd eh, kiiresti sekkus selleks, et toetada eh, hindasid sekkumisostude eh, kaudu. komisjon peaks panema piirid spekuleerimisele, sest see on kahjulik loomakasvatajatele ja tootjatele. tähtis on ka, et tarbija saaks korralikku toodet. nüüd proua Toots, poolteist minutit. ma tänan, president, volinik, kallid kolleegid. ma kutsun üles seda koda toetama neid väga, seda väga tähtsat resolutsiooni, mis on esitatud ja mida me arutame. on selge, et maapiirkondades need, kes tegelevad põllumajandusega, et olukord ei ole vastuvõetav. paljud loomakasvatajad ei suuda jätkata oma tegevust ja kui me nüüd ei paranda olukorda, nii nagu on välja pakutud resolutsioonis, siis ainult toiduaine hinnad kasvavad ning me üha rohkem sõltume impordist kolmandates riikides. USA, Hiina ja teised riigid mõistavad, kuivõrd tähtis on toiduainetega varustamise kindlus ning eh, nad toetavad omalt poolt väga omamaist põllumajandust. nüüd loomakasvatus saadusi ei saa müüa tootmishinnast allpool ning on ka selge see, et kui nõudmised üha kasvavad standardite osas, siis paljud loomakasvatajad lihtsalt eh, lõpetavad oma töö, mis tähendab seda, et maapiirkonnad jäävad sööti ja see tekitab probleeme kõikjal Euroopa Liidus. me peame mõistma, kuivõrd tähtis on toiduainetega varustamise kindlus ning kuivõrd väärtuslikku tööd teevad põllumehed kõikjal Euroopa Liidus. praegused eh, kaubandusläbirääkimised Mercosuriga tegelikult destabiliseerivad seda sektorit. mitmed rasked eh, turustamistingimused ning üha suuremad kulutused loomakasvatussektoris on loonud suure ebakindluse eh, läbirääkimiste taasavamisel komisjonis eh, kaubandusvolinik peab neid läbirääkimisi, aga meie kardame küll, et Põhja-Iirimaal, et tegelikult tulemus saab olema negatiivne Euroopa Liidu tootjatele. nüüd üksikud riikide kõik, rääkijad ja kõigepealt härra Nikolascu poolteist minutit. proua president, härra volinik, ma arvan, et juba algusest peale peab ütlema, et et äh, sel, meie kriisis, millest me täna räägime, on tegelikult põhikannatajad tarbijad, mitte põllumajandustootjad. muide, äh, me teame, et et tootmiskulud on tõusnud kuuekümne, sest kuuskümmend protsenti nendest moodustab söödakulu, söödakulud on tõusnud ja loomakasvatajatel samas ei ole piisavat sissetulu, hinna maksavad kinni tarbijad ja samas läheb kasumimarginaal pigem vahendajatele. tegemist on äh, üldise majanduskriisiga ja kodanike ostujõud on langenud, see muidugi puudutab ka äh, kogu põllumajandussektori äh, eriti raskeks muutub kindlasti olukord talvel, kui tõusevad söödahinnad ning seetõttu pikeneb kriis veelgi. selleks, et et eh, siseturu hindu eh, mõistlikul tasemel hoida, tuleb eh, sekkumisvarud turule paisata. ma nõustun nende kolleegidega, kes täna toonitasid ka seda, et tähtis on GMO-de kasutuselevõtt selleks, et tagada loomatoit ka talvel ning kõik meie sammud peavad olema seotud äh, uue äh, Euroopa ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamisega, äh, mida tuleb moderniseerida selleks, et toetada turge. ma tänan ja nüüd järgmisena võtta Kapulas Santos, üks minut. ma tänan. president, kallid kolleegid, me kõik mõistame kui suured raskused on loomakasvatussektoris praegu Euroopa Liidus, eriti seakasvatajatel on tohutud probleemid ja sellel on mitmeid põhjuseid ja resolutsioonis on need ka üles loetletud ja me oleme neid täna siin arutanud. üks põhjus on kõrged söödateravilja hinnad ning Euroopa Parlament ei saa ükskõikselt sellesse olukorda suhtuda, on vaja kohe reageerida ning ära kasutada olemasolevad mehhanismid ma tervitan Euroopa Komisjoni otsust kaks koma kaheksa miljonit tonni teravilja turule paisata, see on positiivne samm, aga paraku mitte piisav, on vaja uusi instrumente, mis on äh, suunatud keskmisele pikemale ajale, eriti on vaja võidelda spekuleerimise vastu. ja just sellele, härra volinik, te ütlesite, tähelepanu kavatsetegi koondada, meil on vaja pikaajalisi lahendusi, äh, sii-, peame neid as-, arutama ka äh, ühise põllumajanduspoliitika reformimise kontekstis. meie resolutsioonil äh, on paljude fraktsioonide toetus, sealhulgas ka minu fraktsiooni toetus, sest on vaja kiiresti tegutsema asuda. härra Häusling, üks minut. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, äh, die Krise muss president, volinik. jah, tuleb leida lahendus praegusele kriisile, aga see, mis on välja pakutud, ei pälvi meie toetust. Eh, muund, eh, sooja suurem kasutamine ei paranda meil loomasööda mm, ka esinevaid probleeme, meil on valmi-, vaja hoopis hakata oma mm, valgurikkaid eh, juurvilju, valgurikkaid kultuure viljelema rohkem kompromissiga jäid küll nõusse kõik fraktsioonid, aga samas jääb siiski uks lahti geneetiliselt muundatud kultuuridega saastatud mm, kultuuride impordile. me tahame, et äh, kõikjal peetaks kinni loomade heaolu nõuetest ja standarditest ma ei ole sugugi üllatunud selle üle, et eelarve on alla viieteist eh, eh, miljoni nüüd ja see, et summad on hoopis läinud ITER-i toetuseks, termotuma mm, reaktori toetuseks. Eh, loomasööda üha kasvavad kulud tekitavad ebastabiilsuse Euroopa Liidu põllumajanduses selline hindade kõikumine mõjutab negatiivselt juba praegu väga halvas seisus loomakasvatussektorit Euroopa Liidus ning globaalsetel turgudel on nüüd rahvusvahelistel turgudel on kiiresti hakanud kasvama ka teravilja hinnad ja see mõjutab otseselt loomakasvatussektorit. on tulnud aeg välja pakkuda tegevuspoliitikad, mis vähendaksid hindasid ning stabiliseeriks ka loomasööda hinnad mul on hea meel selle üle, et volinik kaalub praegu uut instrumenti, mis peab tagama stabiilsuse hindade vallas ning eh, stabiliseerima olukorda aastaks kaks tuhat kolmteist, aga meil on vaja korralikku meetmeid. suur tänu, president, ma toetan eh, siin härra Kaskro eh, kommentaare luujahu, kondijahu küsimuses ja praegusel hetkel on äh, söödahinnad kõrged ja see ei aita äh, ja komisjoni erinevad nõuded ei aita kaasa, siis äh, võtame näiteks elektroonilised identifitseerimismeetmed, mida ei rakendata kõikides liikmesriikides ja samuti rakendata seda kolmandate riikide imporditud lambaliha osas, siis samuti erinevad teised nõuded puuridele mõjutavad meie linnuliha ja muna tootmist, meil on mitmed süsteemid, mis toimivad ka samal, samaaegselt ja me oleme kulutanud nelisada tuhat äh, erinevat, juba põhimõtteliselt erinevate nõuete täitmisele ja samal ajal on algatatud Mercosuriga kahepoolsed läbirääkimised Äh, ja Briti põllumehed ja meie kannatame selle all, mille üle me pole sugugi mitte rõõmsad. ja härra Klatfelder. suur tänu. Pole mingit kahtlust, loomakasvatussektor on kriisis ja selle põhjused on mitmed. ma olen nõus nendega, kes on siinkohal öelnud, et üks põhjuseid kriisile on ebaõiglane konkurents olen nõus ka nendega, kes hoiatasid, et Mercosuri kokkulepped seavad ka meie sektorid äh, raskemasse olukorda. ma tahaksin äh, siin mainida ka teraviljaturu hinnatõuse, sellele on juhutud tähelepanu korduvalt, kuid Euroopa Komisjon pole midagi ette võtnud siiani millised on selleks põhjused äh, ja samuti siis äh, samal ajal oleme näinud, kas sekkumismeetmeid kasutatakse vähem ja äh, teraviljaga ei kaubelda mitte ainult maailma tasandil, vaid ka Euroopa tasandil ja siin on liidrirollis sageli suured ettevõtted, Euroopa Liit peab siinkohal sekkuma sai, eh, nii, et ei tekiks meil mingisugune teraviljaturu mull, mis mingil hetkel plahvatab. sellised arengud seavad ohtu loomakasvatussektori ja lõppkokkuvõttes maksavad selle eest eh, siiski meie tarbijad ehk siis Euroopa maksumaksjad kahe tuhande neljandal, kahe tuhande viiendal aastal kasutati sekkumismeetmetena kasutati sekkumismeetmeid kasumlikult, tol ajal olid teraviljaturul hinnad madalad, aga nüüd on jõudnud kätte aeg, kus ja kui Euroopa Liit oleks ostnud teravilja siis madala hinnaga, oleksime praegusel hetkel olukorras märkimisväärselt parulik, paremas olukorras ja praegusel hetkel kannatavad kõik teised. härra Tabadžil, suur tänu! tahaksin toetada volinike, voliniku algatust, me peame siinkohal võitlema äh, kõikumiste vastu maailma tasandil ja me peame készíteni. harmadszor a jelenlegi állat. loomasööda hind on tõusnud kõrgesti ja proteiinivajadus Euroopa Liidus on suur, me peame Äh, õige pea koostame selle kohta ka oma äh, resolutsiooni, aga me, või raport, raporti, aga me peame meeles pidama ka seda, mil, mil äh, me peame silmas pidama ka teisi kriisimeetmeid, näiteks erinevad meetmed, mis konkurentsi moonutavad ja see, kuidas vilja hinna tõus mõjutab loomakasvatajaid, kui me räägime siin suhteid tootmisahela teiste osadega, siis äh, loomakasvatajad on kõige ebasoodsamas olukorras, erinevad nõuded, mida esitatakse, on liiga karmid, selles osas on vaja meil äh, paremaid äh, meed. ja nüüd kolleeg Dorfmann. austatud proua president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, tahaksin tänada kolleeg Garciat selle algatuse eest ja tahaksin tänada ka teisi kolleegi ja pööraksin siinkohal iseäranis suurt tähelepanu mägipiirkondadega loomakasvatajatele. mägiloom-, piirkondade loomakasvatajate olukord on veelgi keerulisem kui madalike loomakasvatajatel. me ei tohiks mägipiirkondade ela-, elanike tähelepanu alt kõrvale jätta ja kui karjakasvatus nendes piirkondades aga väheneb, siis muutub kogu maastik nendes piirkondades ja iseäranis suurt tähelepanu tuleks pöörata piimatootmisele, mis on üks olulisi tegevusvaldkondi mägipiirkondade majandusstruktuuris. me peame toetama sellist ühist põllumajanduspoliitikat, kus on tähelepanu pööratud ka mägipiirkondadele, karjakasvatusele nendes piirkondades ning samuti äh, tuleks äh, selles, äh, tuleks ka toetusi vastavalt äh, rakendada. oluline on minu arvates ka kvaliteet ja kvaliteediga seotud poliitika, kus võetakse arvesse mägipiirkondade eripärasid ja neid tooteid tuleks igal juhul toetada. suur tänu meil tekib siin uus tarbijatoodete mull, rahvusvahelised turutooted, turuhinnad on tõusnud kao- ja meil on siin tuletisinstrumentide rekordhinnad ja kõikide tootegruppide puhul rakendatakse mullitehnikat ja soiamaa, maisi ja, ja vilja puhul on hinnatasemed erakordselt kõrgel ja äh, hinnatõuse on pidanud tajuma kõik, hoolimata sellest, et teraviljade puudust ei ole. loomulikult on olukord kohutav iseäranis loomakasvatajate seisukohast, kriisid, kriisi tõttu ei suuda nad hinnatõusuga, hinnatõusu mõjudega toime tulla on viimane aeg meie toiduainete osas spekuleerimine, hinnaga spekuleerimine lõpetada. ja härra Tante. suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid. missugune maailm ja põllumajandus? aasta tagasi arutasime me kõik seda, milline on olukord tootmises, nüüd läheb tootmisel paremini kui mujal, nüüd on äh, kahjuks aga tagasilööke teistele sektoritele, mitte enam teraviljasektorile, kõige, kõigepealt kannatab loomakasvatus ja kõik see mõjub muidugi tarbijale, kes maksab kõik need kulud kinni. nagu täna hommikul ka öeldi, tuleks toetada tootjaorganisatsioon, Eh, nii et nad suudaksid vastu seista suurtele hulgimüüjatele, aga muid, turud on väga ohtlikus olukorras, kuidas selgitada seda, et kümneid aastaid räägiti sellest, et eh, Lõuna-Ameerikast tulev toodang on meie, tulev toodang on meie hindu alla toonud sest kindlasti praegu on muidugi Euroopas tootmiskulud suurenenud, aga peab ka ütlema, et et, et me peame otsustama, kuidas äh, kulusid jaotada. me peame mõtlema, mida tähendab äh, dumping meie turgudele, mis on äh, odavast toodangust tasakaalust välja läinud, mulle tundub, et äh, me peame eelkõige loomakasvatajatele tähelepanu pöörama, sest nemad on valmis endale lepingulisi kohis, kohustusi võtma ja kui nad seda soovivad, siis on vaja neid toetada. härra Kelly, üks minut, palun. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, lugupeetud volinik, siin me räägime jällegi sellest, kuidas meie loomakasvatussektorit äh, hävitab äh, hoopis teine sektor ja korporatiivne sektor meie turusüsteem peaks praegusel hetkel olema tugevam kui varem ja ma loodan, et komisjon on äh, tähelepanelik meie kommentaaride osas ja rakendab seda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta põllumajanduspoliitika äh, ülesehitamisel. impordihinnad on mõjutanud meie olukorda ja meie kvaliteedi ja jätkusuutliku keskkonnanõuete äh, süsteem saab õõnestatud kolmandate riikide importide poolest. suuremates osas liikmesriikides soovivad oma kasvatada ainult õiglust ja see puudutab, praegusel hetkel on aga kriis väga äh, raskes seisus nii sealiha kui ka linnuliha äh, tootmises. meil on vaja tõsiseid meetmeid, meie leiame, et tuleb sekkuda, sellepärast et olukord on kiireloomuline ja meie sealiha, linnuliha ja loomaliha sektorid vajavad abi, sest et olukord on tõesti tõsine, aitäh. nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. sõnasoovijaid oli väga palju ja kuna aega ei ole eriti palju, hääletamine toimub äh, praktiliselt, algab praktiliselt kohe, siis võtan ainult viis kõnelejat, püüdes tagada poliitilise tasakaalu. paluksin, et kõik sõnavõtjad peaksid kõneajast kinni, nii et ka komisjonil oleks võimalik äh, vastata. kõigepealt äh, härra Kalinovski. suur tänu, lugupeetud president, austatud volinik, suur tänu viimase aasta arengud on meie jaoks õppetunniks. meil on vaja piisavaid teraviljavarusid selleks, et tagada turu stabiilsus ja me peame selliseid äh, stabi-, selle stabiilsuse äh, tagama erinevate tagatistega poliitilisel tasandil, me peame ka mõtlema selle peale, millised on meie proteiiniallikad ja meie põllumajandus äh, peab olema sõltumatum me peame hakkama keskenduma proteiinirikaste vilja, kultuuride kasvatamisele, kuid me peame ka tagama selle, et meie põllumeestel on juurdepääs söödale. ma leian, et neil peaks olema miinimum lävi näiteks äh, geneetiliselt moondatud äh, soojaubade osas. härra Arseni, Arsenis, palun suur tänu. ma arvan, et praegusel hetkel on äh, kaks asjaolu, mis mõjutavad loomakasvatussektorit äh, drastiliselt. me loomakasvatussektoris äh, on mono, monopolid ja see on olukorda mõjutanud ja teiseks kahe tuhande kaheksandal aastal oli teraviljavarud ja teraviljasaak kõige suurem üldse ja samal ajal tekkis ka kõige suurem teraviljakriis. tegemist oli söögi, söö-, toiduainete kriisiga, mille tulemusena äh, pidid mõned inimesed ka, paljud inimesed ka eluga hüvasti jätma. ärgem unustagem selliseid moonutusi ja selliseid äh, vastuolulisi arenguid äh, kandkem hoolt selle eest, et äh, loomakasvatajad äh, saavad oma loomad ka toidetud. suur tänu, proua president, ütleb äh, proua Bilbao loomakasvatajad kannatavad kriisi all rohkem kui teised, nad peavad maailma kõige rangematele nõuetele vastama ja see suurendab nende tootmiskulusid ja seab nad ebasoodsasse olukorda kolmandate riikide kõrval. ühise põllumajanduspoliitika abil peame andma neile tagatisi, et pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on piisavad rahalised va-, vahendid selleks, et Euroopa töökohad alles hoida. meil on vaja ka konkreetseid meetmeid loomakasvatussektori jätkusuutlikkuse tagamiseks ja kolmanduseks peame me lugeda meetmeid, mis toetavad loomakasvatussektorit äh, kaugemates piirkondades. ja äh, neljandaks me leiame, et äh, kolmandate riikide impordid peavad vastama Euroopa Liidu standarditele, et konkurents poleks kõlvatu. ja lõpetuseks tahaksin paluda kom-, komisjonile, et komisjon kaitseks loomakasvatussektorit ja põl-, meie põllumehi me ei taha seada oma põllumehi ohtu, kui me ei võta va kiiresti vastu meetmeid, siis loomakasvatussektor Euroopas kaob täielikult ja me sõltume täielikult kolmandate riikide impordist. proua president, suur tänu! loomakasvatussektori kriis on olnud raske põllumeeste jaoks ka Šotimaal. on väga palju asju, mida me saame teha, et neid aidata, kõigepealt me võiksime nendele esitatavad nõudeid lõdvendada. me ei taha rohkem bürokraatiat äh, selleks, äh, et meie Euroopa Liidu tootjad peaksid äh, vastama rangetele nõudmetele kui kolmandate riikide tootjad. põhimõtteliselt bürokraatia on sidunud meie põllumehi käes, käsist ja jalust, samal ajal me impordime me suurel hulgal toiduaineid, mis on toodetud hügieeniliselt kuritegelikes tingimustes see bürokraatia on kallis ja see äh, ei kajastu aga põllumehe hinna, põllumeeste müügi, toote müügihinnas, mida müü-, tooteid müüakse alla omahinda ja kakssada äh, nii liha kui ka, kui ka piimatoodete ähm, tootjad on kannatanud selliste arengute all. refereerime suur tänu! teravilja hinnatõus on kriisi loomakasvatussektoris ainult suurendanud põllumajanduspoliitika ja meie kaubanduspoliitika ei taga õiglast sissetulekut meie väikestele keskmise suurusega farmidele, vaid muudavad olukorra hoopis hullemaks. põllumajandustoodete hinnakõikumised seavad selle sektori ohtu, loomulikult on seal ka teisi asjaolusid, mis raskendavad olukorda, spekuleerimine ja, ja nii edasi ja ükskõik millised meetmed, kõik meetmed oleksid vähe tõhusad, kui me ei rakenda tuletisinstrumentide keeldu ja ka takista spekuleerimist. me peame kindlasti tagama ka toiduainete osas sõltumatuse. me ei taha, et toiduainete tootmine oh, oleks, alluks ainult konkurentsimehhanismidele, me tahame, et meil oleks oma öö, regulatiivsed põhimõtted, ilma selleta hinnakõikumised jätkuvad ja ainult suured äh, ettevõtted ja neidki vähe suudavad toime tulla. ja nüüd äh, härra volinik, palun. proua president, mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlamendil on tõsine huvi selle sektori vastu, äh, mis on väga oluline mitte ainult ainult turu tasakaalu, vaid ka kogu meie ühiskonna jaoks, ma räägin siin loomakasvatusest. küsimustele leiab vastuseid kindlasti nendes ettepanekutes, millega äh, Euroopa Komisjon kavatseb ühise põllumajandus poliitika reformi puhul välja tulla hiljemalt järgmisel nädalal. me esitame need ka Euroopa Parlamendile, käsitleme oma dokumendis äh, erinevate sektorid, erinevatele sektoritele osutatud toetuste tasakaalu, kaasa arvatud loomakasvatussektorile ning äh, samuti käsitleme äh, eritsoonides toimuvat loomakasvatust ning äh, püüame ka leida meetmeid, et tasakaalustada või maandada sissetulekute kõikumine teravilja hinna ja sekkumisvarude küsimus tõstatati siin samuti. tõesti, äh, me oleme neid meetmeid kasutanud varem äh, tõhusalt, aga praegu on hinnad tõusnud. praegu ei ole turule sek-, äh, turule sekkumine õigustatud, seega tuleb kaaluda teisi mehhanisme, nii nagu ka minevikus ja võib-olla seda küsimust tuleb käsitleda palju laiemalt, mitte ainult Euroopa kontekstis, vaid arvestades ka seda, et meie turud on praegu palju avatumad kui varem. nüüd härra Häusling, Häuslingile eh, tahaksin öelda, et kahe tuhande kümnenda aasta eelarve teatud vahendeid ei kasutatud eelarvest ära, see ei tähenda seda, et me võiksime kohe nüüd suunata, äh, suunata põllumajandusse. Need vahendid on meie käsutuses, me ei kasutanud neid lihtsalt sellepärast, et, et meil ei olnud vaja. aga kui vaja, siis rakendame kindlasti need meetmed ka vastavalt oma vajadustele samuti küsiti siin ka turu kõikumiste kohta ja räägiti spekuleerimisest, mis võib põhjustada hinnakõikumisi. jällegi tuleb seda vaadelda palju laiemas kontekstis, arvestades ka äh, tooraine hindade kõikumist. ma usun, et me tuleme koos volinik Barnieriga uue ettepanekuga varsti välja ning äh, kindlasti puudutab see kogu toiduahelat, jällegi järgmisel nädalal hiljemalt tuleb kokku töörühm, kõige, kõrgetasemeline töörühm ning äh, selles osaleb ka volinik Tajani. me tuleme kindlasti nende küsimuste juurde tagasi veel ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise käigus. suur tänu härra volinikule, ma olen saanud neli resolutsiooni ettepanekut, debatt on nüüd läbi ja varsti hakkame hääletama, tänan. istung peatatakse hetkeks Ocupen sus asientos, señorías. daamid ja härrad, palun võtke istet